olulise sümboliga kõikidele neile, kes võitlevad inimõiguste eest kogu maailmas ning kes äh, seeläbi oma, on sattunud ohtlikku olukorda. me peame silmas pidama, et üheksakümne viiendal aastal äh, Sahharovi auhinna äh, laureaat on Türgi Assamblee liige Leila Zana, ja me tahaksime üles näidata kogu oma solidaarsust, eh, sellepärast et ei ole õige, et eh, demokraatlikul teel valitud isik eh, on sunnitud täiesti põhjendamatult tagasi astuma. tahaksin samuti väljendada oma muret selle üle, et Türgis toimuvad pidevad inimõiguste rikkumised mitte ainult poliitiliste oponentide vastu, vaid samuti kodanikuühiskonna esindajate vastu, ajakirjanike ning ka akadeemikute vastu. tahaksin muuhulgas Lore Kulmani, Semi Otsarskat, Oskar Kavalat, Metal Altani ja Salin Taid meelde tuletada. Euroopa Parlament tahab toetada nende isikute võitlust õiguse ja vabaduse eest. nagu te teate, kolmapäeva hommikul pärast